sissejuhatuseks tahaksin öelda, et me peame kõneajast täna üsna karmilt kinni pidama. üks teadaanne ennem päevakorra juurde minekut. rahvapartei ECR, sotsiaaldemokraadid ja rohelised ning mitteühinenud on teinud oma ettepanekud komisjonide liikmete asjus. Need kantakse üle ka protokolli ning kui kellelgi protokollile vastuväiteid ei ole, siis loetakse see vastuvõetuks. järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus